yes, but I will give the word to yeah, him first, that. and then the rapporteur. And then... Okay. Okay. Ah, okay. <laughs> Sorry. So, dear friends, uh, it's... kallid sõbrad, on aeg alustada. tere tulemast töögruppi number kolm, kus me räägime kodanike kaitsmisest meie koduriikides ja kuidas seda täiustada Stockholmi programmi raames? Schengeni ala sisepiiride kontroll e, tühistamine on lihtsustanud inimeste reisimist ja liikumist, see on positiivne areng, kuid kahjuks see areng toimus käsikäes sellega, et ka kurjategijatel piiriületus hõlbustus ning vähenes kodanike turvatunne kuid meie kui poliitikute ühisülesanne on võidelda piiriüleste kuritegevuse vastu ning kaitsta meie kodanikke piisaval määral ja see on vajalik nii politseijõududele kui ka prokuratuuridele Euroopas, et nad saaksid koos toimida. nimetatud kuritegude avastamisel kuid nagu meie täiskogul terve rida sõnavõtjaid rõhutas, on oluline saavutada tasakaal kuritegude vastases võitluses ja samas arvestades ka kodanike kaitset. me peame lähtuma faktidest, teadmistest, teabevahetusest riikide vahel eriti nende asutuste vahel, kes võitlevad kuritegevusega ja selleks on meil vaja välja arendada pikaajalised seisukohad teabevahetuseks liikmesriikide vahel ning selle kohta, millal on teavet vaja vahetada, mis liiki andmeid ja milleks neid andmeid võib kasutada. samuti ka seda, kui kaua võib neid andmeid säilitada. politsei, prokuratuur Äh, peavad paremini mõistma ka teiste asutuste tegevust ning süsteemide erinevusi. on oluline tagada ka vastastikune arusaamine ja läbi viia ka ühiskoolitusi, mis moodustab olulise osa Stockholmi programmist. kuid ma usun, et täna pakutakse välja ka teisi mõtteid selle kohta. veel üks küsimus. nimelt öö, äh, kuidas tugevdada menetluslikke toiminguid kuriteos kahtlustatavate isikute suhtes? liikmesriigid on nüüd kokku leppinud järk-järgulises lähenemises ning keskenduvad ühele-kahele õigusele korraga ja me loodame, et sellise meetodi abil meil õnnestub kehtestada ambitsioonikas pikaajaline ettepanekute pakett selles valdkonnas, kuid samas ei tohi unustada, et sellel teel saab olema palju takistusi, on vaja tõhustada politseivahelist koostööd, see on meie päevakorra esimene punkt. teiseks, ühisuurimised, teabevahetus ja sellega kaasnevad menetluslikud õigused. Need on küsimused, mida me loodame arutada meie töögrupis ja veel kord ma soovin öelda talle tere tulemust ja annan sõna üle meie kaasesimehele Simon Busutilile. Well, thank you so much uh, uh,, madam Davison uh.... aitäh, proua Davison. minu kaasesimees, uh, tere tulemast, kallid kolleegid. meie töörühma number kolm uh, kodanike kaitse, Euroopa sisejulgeolekustrateegia ma ei hakka siin teie aega raiskama sellega, et äh, käsitlen seda küsimust äh, sügavuti, sest et tegelikult tahame me hoopiski teada teie arvamusi ja me tahaksime, et meil oleks äärmiselt otsekohene ja avatud arvamuste vahetus siin töörühmas. ütleksin ainult, et äh, kodanike vabaduste komisjoni koordinaatorina Rahvapartei nimel, Rahvapartei fraktsiooni nimel omistame kindlasti väga suurt tähendust ja olulisust kõikidele nendele valdkondadele, mida parlament arutab, aga just siin valdkonnas, seda valdkonda, kus julgeolekuküsimused on arutlusel, on meie äärm-, on meie jaoks äärmiselt oluline, nii et väga hea meelega kuulaksime, mida meie kolleegidel riiklikest parlamentidest äh, siin öelda on, sest äh, nagu te teate, jõustub kohe-kohe Lissaboni leping ja nii Euroopa Parlament kui äh, riiklikud parlamendid saavad äh, siin valdkonnas suurema rolli. nii et kas ütlen paar sõna menetluse kohta? tahame anda võimaluse nii paljudele teist kui võimalik sinna osaleda teil palutakse täita see sinine leht, mis on teie kaustades, et me saaksime äh, teid registreerida meie kõnelejate nimekirja, näitan seda nüüd teile, kui te ei ole sellest veel teadlikud. meil on juba päris pikk nimekiri, aga ootame, et veel äh, teised teie hulgast äh, selle lehekülje meile, lehe meile esitaksid. kui me anname sõna, siis anname Äh, ütleme, mis on kõneleja nimi, aga ka selle, kes on järgnev kõneleja, et järgnev kõneleja saaks äh, ette valmistada ja teada, et äh, tema on nimekirjas järgmine. ja enne, kui nüüd annan sõna esimesele kõnelejale kõnelejate nimekirjas, annaksin kõigepealt sõna selle töörühma raportöörile Äh, proua Carmen Hermosin Bonole, kes on Hispaania parlamendi äh, liige. ta teeb lühikese sissejuhatuse ja tutvustab meile seda teemat, äh, seejärel arut-, alustame arvamuste vahetusega, nii et proua Hermosin Bono, palun. Eh, mm, tere kõigile. püüan olla oma ettekandes lühike, selleks et mitte võtta liiga palju aega, et kõik sõna saaksid. tahaksin sissejuhatuseks öelda, et on kaks väga olulist momenti. kõigepealt loomulikult Lipan-, Lissaboni lepingu jõustumine ja teis-, ja põhiõiguste harta jõustumine ja teiseks rahvusriikide parlamentide rolli tõus pärast Lissaboni lepingu jõustumist, selleks et seda ka paremini koordineerida, parlamentidevahelist koostööd, on meil väga oluline koostööd teha. täna on kuulda olnud ju väga palju erinevaid arvamusi, erinevaid arvamusi selle kohta, milline peaks olema Euroopa Parlamendi roll ja milline peaks olema rahvusriikide parlamentide panus. selles osas ma ei tahaks nagu põhjalikult peatuda, kuid tahaksin siiski öelda äh, siinkohal, et alates Maastrichti lepingu allkirjastamisest on Euro Euroopa kahekümne viie riigi kodanikul võimalik äh, vabalt reisida, meil on ühine rändepoliitika meil on olemas ka välisfaktor, see puudutab sisserännet, need on kõik need äh, valdkonnad, millega tegelevad erinevad agentuurid nagu Europol või Frontex ja Stockholmi programmi kohaselt äh, on meil nendes valdkondades vaja silmitsi seista uute väljakutsetega ähm, selleks, et tagada vabaduse turvalisuse õigusruumi funktsioneerimine ma arvan, et see edasiliikumine selles osas saab pärast Lissaboni lepingu jõustumist olema kindlasti tuntav. on oluline saavutada tasakaal äh, saavutatud edusammude ja meie poliitika ühitatavuse vahel. ja me peame tagama kodanike turvalisuse ja julgeoleku Need on kõik aspektid eh, eh, ja me peame endalt küsima, kuidas me viime ellu selle, et ühelt poolt on tagatud inimeste julgeolek ja teiseks, et milliseid meetmeid me rakendame selleks, et tagada nende turvalisus eh, terve rida selles, terve rida sätted selles osas on kirja pandud juba Katari dokumendis, kuid me peame tegelema ka niisuguste küsimuste nagu ksenofoobia, äh, vägivald, mm, mm, muuhulgas vägivald, mis äh, on, äh, tugineb soolisel võrdõigusetusel. me peame töötama välja ka rände ja pagulaspoliitika, mis vastab kaasaja nõudmistele. me peame rakendama ennetavaid meetmeid või kaitsemeetmeid selleks, et et vältida äh, võimalikke äh, kuritegusid või, või et ületada teht-, sooritatud kuritegude tagajärgi. seetõttu ei tohi me oma tähelepanu hajutada, vaid endiselt fokusseerida kogu oma jõu sellele, et inimesed, inimesed tunneksid ennast Euroopas turvaliselt. muuhulgas puudutab see poliitikat äh, las-, laste ja naiste suhtes, me peame tagama laste kasvamise vägivallatus ting-, vägivallatutes tingimustes, me peame äh, tegema kõik selleks, et naisi ei müüdaks et naised ei oleks müügiobjektiks, me peame pöörama tähelepanu äh, lapspornograafia levikule internetis ja tegema kõik selleks, et interneti võimalusi selles osas vähendataks. ja tahaksin öelda ka seda, et programm, mis on äh, välja töötatud, see Stockholmi programm on väga äh, ambitsioonikas ja muidugi võib juhtuda, et kui see programm vastu võetakse ja kui seda programmi konkretiseeritakse nende otsuste ja arutelude valgusel, mis täna ja homme aset leiavad, et et tulevikus sünnib selle programmi raames ka konkreetsed tegevuskavad loomulikult need tuleb alles välja töötada lähiaastatel, kuid ma arvan, et on väga oluline, et kõiki, kogu see programm leiab täpsustamist erinevates tegevuskavades, aitäh! aitäh, proua Hermosin Bono, me ja me väga ootame seda Hispaania eesistumise tegevuskava, aga nüüd annan sõna esimesele kõnelejale meie kõnelejate nimekirjas, Äh, härra Godis äh, Sloveenia rahvusparlamendi liige. järgmine kõneleja on härra Jonker äh, Euroopa Nõukogu Parlamentaarsest Assambleest, aga järgmiseks, esimeseks sõna härra Kodetsile. lugupeetud kolleegid, daamid ja härrad. ma usun, et Stockholmi programmi sõnum on väga julgustav, kuid samas me ei tohi unustada, et piir Euroopa kodanike kui üksikisikute kaitse vahel ja nende kodanikuõiguste ning inimõiguste vahel on väga habras. me peame tegutsema väga ettevaatlikult. me peame olema ettevaatlikud, et et äh, vastuvõetavad meetmed meie eesmärkide saavutamiseks ei too kaasa negatiivseid tulemusi. ma tahan samuti rõhutada, et julgeoleku tagamine Euroopa kodanikele on lähtepunktiks ka inimõiguste tagamisel, kuid samas tuleb leida õige tasakaal mõlema ülesande vahel, selleks et tagada julgeolek Euroopas me peame äh, tagama nii julgeolekut kui sellist ja ka üksikisiku julgeolekut. samuti meil on vaja rohkem teadmisi selle kohta, kuidas julgeolek on meie ühine eesmärk. ainult niiviisi on võimalik harmoneerida arenguid sisejulgeoleku valdkonnas. see on ainuke viis vastava seadusandluse väljatöötamiseks selles valdkonnas on mitmeid võimalusi teadlikkuse suurendamiseks ning sellesse protsessi tuleb kaasata nii üldsus kui ka pädevad asutused. niiviisi on võimalik teavitada avalikkust neist ohtudest, mis tõusetuvad erinevatest kuritegudest ja samuti ka ennetuse hädavajalikkusest ja samas me saame paremini tagada üksikisikute turvatunnet. me peaksime keskenduma inimesele, üksikisikule, üksikisiku õigustele ja samas ma kutsun üles olema ettevaatlikud, et mitte rikkuma üksikisikute õigusi, kui me üritame nende turvatunnet tagada. Uh... tänan, härra Godets. järgmisena härra, härra Jonker proua Jonker, vabandab esimees Euroopa Nõukogu Parlamentaarsest Assambleest. ja seejärel meie kolleeg Euroopa Parlamendi Carlos Coelho. suur tänu. loomulikult ma räägin nüüd Euroopa Nõukogu seisukohast, inimõigustest, demokraatiast, õigusriigi põhimõtetest lähtudest. ja kui me vaatame Stockholmi programmi, siis selles on juba kajastunud väga paljud programmid, millega on Euroopa Nõukogu rändemigratsioonikomisjon aastaid töötanud, näiteks vabatahtlikud tag-, naasmise programmid, sunniviisiline tagasiside, vastuvõtmisprotsess ja vastuvõtukeskused, ka ähm, põgenike seadustamise programmid ja lõpuks ma tahan öelda, et ma loodan, et Euro-, Euroopa mitte kunagi ei saada tagasi need pagulased, keda ei tuleks saata, me räägime ähm, viiest-kuuest miljonist ebaseaduslikust põgenikust ja Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee seisukohalt on oluline, et Stockholmi programm arvestaks ka sellega, et tuleb rakendada meetmeid nende ebaseaduslike sisserändajate vastu ja Stockholmi programm peab mõtlema ka selle peale, mida ette võtta nendega, kes ei saa või keda ei saa tagasi saata. Äh, see taandub nii õigusriigi põhimõtetele kui ka inimõiguste põhimõtetele. ma kordan ennast, kuid ma tahtsin rõhutada ka seda, mida ma mainisin ka täiskogul ja nimelt seda, et et Stockholmi programm keskendub rohkem protsessile ja mitte niivõrd isikutele, kes on osalised rändevoogudes. ja meie sooviksime, et keskpunktis oleks inimesed. tänan. Um... tänan. järgmisena Carlos Coelho ja tema järel härra Albert. Carlos Coelho Euroopa Parlamendi liige, Liibüa komisjoni liige. Ehm, kolm lühimärkust. ma leian, et on väga oluline, et moodustatakse julgeoleku töörühm kolm punkti selles inimõiguste tagamise kolmnurgas on minu arvates väga oluline, on väga oluline, me räägime vabadusest, turvalisusest, me peame ju endale aru andma, et vabadus, see on midagi, mis ei seondu diktatuuriga me ei saa tagada õigusi, kui meil ei ole tagatud vabadus ja turvalisus. seega on turvalisus vabaduse element ja põhieeldus õiguse funktsioneerimiseks. sageli püütakse poliitilise diskursi käigus küsimusi lihtsustatult vaadelda ja vaadelda vabadust, turvalisust ja õigust kui midagi täielikult kattuvat. selline lihtsustatud lähenemine muudab asja aina keerulisemaks. teiseks nagu ma juba sissejuhatavalt ütlesin. asi ei ole mitte ainult väärtuses, vaid ka nende hindamises. me ei tohi öö, eh, kuskil siin järele anda, kui me räägime Schengeni süsteemist, siis me räägime infovahetusest, teabe liikumisest liikmesriikide vahel. Portugali piiriametnik peab saama informatsiooni kõikidest liikmesriikidest, kõikes, ta peab saama kogu teabe selleks, selleks, et teada, mm, ähm, kuidas ta peaks toimima konkreetse inimese suhte kui me räägime Schengeni infosüsteemist, siis äh, siin äh, tähtsustatakse Äh, turvalisuse küsimusi, siin on äh, biomeetrilised näitajad, see on selleks, et inimesed ei saaks valeidentiteedi alusel sisse rännata ja see on äh, oluline et need, see on väga oluline informatsioon, sest kui isegi see informatsioon seotub ainult mingi konkreetse autovargusega, võib see laiemalt olla seotud rahvusvahelise kuritegeliku rühmitusega seetõttu peame me töötama selle nimel, et aastaks kaks tuhat kaksteist see süsteem tõepoolest täies ulatuses toimima hakkaks. me peame igal juhul tagama, et meie otsused eh, turvalist eh, eh, Euroopa ruumi luua oleksid tagatud tõhusate vahendite ja meetmete kaudu aitäh, Carlos! Uh, ja nüüd härra Albert Rumeenia senatist ja seejärel eh, Ühendkuningriigi esindajale Lordide Kojast. Bună seara, doamnelor și domnilor, mulțumesc, eh, domnule președinte. Eu aș dori să subliniez faptul că... Aitäh, eh, tere õhtust, daamid ja härrad ja aitäh ka eesistujale. Tahaksin rõhutada asjaolu, et et äh, minu riik pöörab väga terast tähelepanu sellele tasakaalule, mis tuleb saavutada nende reeglite vahel, mis suurendavad julgeolekut ja samas põhivabaduste vahel. teised kõnelejad on seda juba rõhutanud nii meie vestluse käigus kui täiskogu saalis. Euroopa julgeolek on äh, edukuse ja vabaduse aluseks ja tänase situatsiooni realiteet on, et meie ees on terve rida erinevaid väljakutseid, meil on finantskriis, meil on energiakriis, meil on kliimamuutused, ränne, seetõttu peame me kõik äh, seda koormat jagama ja nende raskustega hakkama saama. organiseeritud kuritegevus, terrorism on arenenud, äh, muutunud äh, viimastel aegadel ja nüüd äh, on nad tõeliseks ohuks ühiskonnale. arvestades, milline oht äh, organiseeritud kuritegevus ühiskonnale on, äh, inimkaubandus, relvakaubandus, rahapesu, selleks, et kõigi nende küsimustega hakkama saada, peame me sisse viima ühiseid algatusi, et neid asju ennetada ja peame võitlema ka kuritegelike võrgustike vastu. seetõttu arvan ma, et me peame mobiliseerima kõik oma kohtu, politseivõimud, et kindlustada, et eh, need, kes selliseid kuritegusid toimub, toime panevad, eh, ei saaks mitte kusagil Euroopa Liidu territooriumil ennast peita. meil on vaja paremat koordineerimist, peame kindlustama, et erinevad Euroopa agentuurid töötavad omavahel paremini koos, meil on vaja paremat koostööd nende talituste vahel, kes seda informatsiooni haldavad ja meil on vaja sisse viia Euroopa tasandi infokeskus selleks, et saaksime kindlustada, et äh, kõikidele nendele dokumentidele on ligipääs ja minu arvates oleks see suur samm edasi ning seetõttu peaks olema ka üks Euroopa Liidu prioriteete. Rumeenial on kuritegevuse vastases võitluses eriline vastutus, sest et äh, moodustab ühe osa Euroopa Liidu idapiirist selleks, et tugevdada koostööd äh, Äh, julgeoleku vallas peame me investeerima ka suhetesse oma naabritega. peame sisse viima meetmed, et mis toetaksid nende reforme ja aitaksid äh, neil vastata meie ootustele. Balkani partnerlus on äh, loomulikult üks moodus, kuidas äh, tugevdada äh, suhteid naabritega selles valdkonnas. meenutaksin Euroopa Parlamendi kolleegidele, et neil on samuti võimalus siin sõna võtta, sellega tervitan siin ka Euroopa Parlamendi asepresidenti härra Stavros Lambrinidist ja üldiselt tänan teid selle eest, et te peate kinni kolmeminutilisest kõnelest. nüüd Lord Harrison Ühendkuningriigi lordide kojast ja siis proua Sissi Rudula Kreeka parlamendist. härra esimees, kakskümmend aastat tagasi, üheksakümne teisel aastal lõime me ühistaruandes kodanikele Euroopa Liidult neli vabadust, aga unustasime ära need kurjategijad, kes samal ajal Euroopa Liidus ringi uitavad ja nüüd alles hakkame äh, selle olukorraga tegelema, et tekitada olukord, kus meil on võimalik nad kinni püüda juhiksin tähelepanu Euro-, Lordide Koja raportile Europoli osas ja selle osas, kuidas me saame paremini koordineerida Euroopa Liidu politseijõudude koostööd. selle raportiga saime me teada, et äh, liikmesriigid äh, ei ole suutnud ära kasutada Euroopa informatsioonisüsteemi ja jagada andmeid kahtlusalaste kohta igal pool Euroopa Liidus, leidsime, et on usalduse puudus äh, riiklike politseijõudude ja Europoli vahel eriti murettekitav oli konfidentsiaalse informatsiooni julgeolek ja meile tekitab muret see, et Ühendkuningriigi tasandil esiteks eh, enamik meie politseinikke ei räägi võõrkeeli ja on pidanud tihtipeale eh, üle kuulama kahtlusaluseid Mandri-Euroopast inglise keeles, lootes, et eh, kahtlusalused ka vastavad, mida nad tihtipeale teevad. oleme saatnud Äh, nõudeid Europolile, aga äh, Europoli ei peeta just väga prestiižseks kohaks ja lõppkokkuvõttes Europoli haldusnõukogu vajab reformi, viimane kriitika minu poolt on see, et Europol ja Eurojust, äh, mis peavad tegema tihedat koostööd, ei ole ühes kohas, kuigi no, nad mõlemad asuvad Haagis. ja kui me käisime nendes asutustes kohapeal, siis Äh, selgus, et kui nad oleksid ühes hoones, siis saaksid nad kindlasti anda meile tõhusamat äh, politseijõudu ja rohkem kurjategijaid äh, jõuaks kohtu ette. aitäh, lord Harrison, mainiksin ka seda, kui tänulik on Euroopa Parlament nende nõuete eest, mille, nende kuulamiste eest, ja, ja taotluste eest, mida teie koda on läbi viinud, käinud visiitidel, kohtunud Euroopa Parlamendi liikmetega ja see, me kõik hindame seda väga. järgmiseks äh, proua Sissi Radula Kreeka, Kreeka parlamendist ja pärast seda härra Lindblad Korran. suur tänu, esimees on selge, et Stockholmi programm kujutab ennast nii väljakutset kui ka kutset tegutsemiseks. ja see tähendab ka seda, kuidas saavutada õige tasakaal Euroopa põhiõiguste tagamisel, nii nagu see on ette nähtud põhivabaduste ja õiguste hartas, kuid ka julgeolek on oluline, kui me räägime justiits- ja julgeoleku valdkonnas julgeoleku loomine tähendab seda, et me peame võitlema kuritegevuse vastu ja konkreetsemalt nende kuritegelike ettevõtmiste vastu, mis ründavad neid valdkondi, mis on kodanike jaoks kõige olulisemad, nende seas ka inimeste elu. ja sel põhjusel on äärmiselt oluline tagada ka hästi toimiv kodanikukaitsemehhanism mida me selleks vajame? me vajame selleks järjekindlat süsteemset lähenemist ja mina tahaksin keskenduda eh, ennetavale tegevusele ja diagnostikale ja ka sellele, kuidas vastu tegutseda konkreetsemalt nendes valdkondades, kus on piiriüleseid probleeme, on ennetav tegevus äärmiselt oluline ja on vaja mõelda ka sellele, millised meetmeid rakendada kuritegevuse vastu. meie arvates äh, peaksid äh, seda arvestama ka poliitilised otsustajad ja Euroopa institutsioonid. Euroopa institutsioonide ja rahvusvaheliste organisatsioonide vahel on vaja hästi toimivat koostööd, samuti tuleb tõhustada koostööd politsei ja kohtuvõimude vahel liikmesriikidel. ja Europol ja Eurojust peavad andma omapoolse panuse ning osalema nimetatud koostöös. me peame ära kasutama pakutavad koolitusprogrammid ähm, politseiakadeemiatest, et saavutada paremaid tulemusi. Euroopa Liit on esile tõstnud peamised prioriteetsed valdkonnad, mis seonduvad olulisemate riskide ja ohtudega, kuid meil on vaja konkreetseid eesmärke ja ajagraafikud ning me peame ära kasutama kõik institutsioonide käsutuses olevad vahendid ning rahastamisvahendid, et saavutada soovitud tulemused, kuid me peame arvestama ka arengupoliitikaga. rääkides terrorismist ja piiriülisest kuritegevusest, on meie arvates oluline rõhutada, et suurenenud rändevoog aitab kuritegevuse kasvule kaasa ja nagu varem mainitud, meil on vaja tagada meie piiride üldine haldamine ja meil on vaja Euroopa ühist äh, varjupaigapoliitikat. ja seetõttu Stockholmi programm peaks arvestama ka uue tehnoloogia kasutamisvõimalustega ja tuleb ära kasutada kõik olemasolevad kogemused ja parimad abivahendid, samas arvestades inimõigusi ja andmekaitsevajadusi äh, Frontexi struktuuride detsentraliseerimine ja selle operatiivtöö võimaluste parim ärakasutamine võiks samuti kaasa aidata olukorra paranemisele. me samuti pooldame eh, piirkondliku ameti pädevuste suurendamist Vahemere piirkonna jaoks, et Frontexil oleks oma Vahemere piirkonna esindus. Euroopa kodanikel peaks olema tagatud juurdepääs õigusele selleks on vaja vastastikust usaldust, mis tähendab seda, et kodanikel peaks olema võimalik kriminaalmenetluses saada ka tõlkiabi ja õigusabi. kui me suunda, suuname oma koostöö teraviku nendele küsimustele ja lähtume solidaarsusest, me aitame kaasa Euroopa paremale funktsioneerimisele, kodanike Euroopa loomisele ja meie sõnum on, et tuleb lähtuda õigusriigi põhimõttest, inimõigustest, põhiõigustest ja äh, seeläbi me saame selgitada kodanikele ka kõiki neid olulisi põhimõtteid. tänan teid, kuid te ületasite oma kõneaega, kuid see sõnum oli niivõrd huvitav, et ma ei suutnud teid katkestada. järgmisena härra Goran Lindblad ja ma kutsun üles eh, kõiki sõnavõtjaid kinni pidama kolme minuti kõne ajast. järgnev Bolderus on härra Lindblad Goran, on Euroopa Nõukogu Parlamentaarsest Assambleest tänan, ma olen Euroopa Nõukogus meie poliitiliste küsimuste komisjoni esimees ja aseesimees eh, migratsioonikomisjonis. parlamentaarne assamblee on oma poolt koostanud terve rida muudatusettepanekuid ja me loodame, et Euroopa Parlamendi kolleegid vaatavad nad läbi ja loodetavasti järgmisel nädalal kiidavad nad heaks, kui toimub arutelu terrorismivastane võitlus on oluline, kuid samas me ei tohi unustada inimõiguste aspekti esindades parlamentaarset assambleed äh, äh, olen mina õigusriigi põhimõtete, demokraatia, inimõiguste kaitse eest väljas ja seetõttu on oluline, et selles protsessis arvestatakse inimõigustega. ja nagu eelkõnelejagi, ma tahaksin keskenduda rändeküsimusele. see on oluline aspekt nii seaduslike kui ka ebaseaduslike sisserändajate teemat käsitleda. me ei tohi kasutada sõna illegal, ebaseaduslik. Need inimesed ei ole midagi valesti teinud, nad on põgenenud sõja eest, diktatuuri eest, raske majandusliku olukorra eest või mis iganes halba on juhtunud nende koduriigis. Nad ei lähe konkreetselt kuhugi, vaid nad põgenevad kuskilt ja otsivad kaitset. ja seetõttu on oluline ka neid inimesi kaitsta ja on oluline tagada nendele inimestele ka tervishoiuteenused, hambaraviteenused. ma ei ole ainult äh, parlamendi, parlamentaarse assamblee esindaja, ma olen ka hambaarst, äh, kes kord nädalas tegeleb oma kutsetegevusega ja on, ma olen näinud, et nendele inimestele on hambad hullemas olukorras kui vangidel. ma ravisin vange kakskümmend aastat tagasi. vangidele on loodud paremad tingimused kui ebaseaduslikele sisserändajatele. seega, kui me räägime inimõigustest, demokraatiast ja õigusriigi põhimõtetest, on oluline, et Euroopa Liit koos Euroopa Nõukoguga kaitsevad neid inimesi, kaitset vajavad. aitäh, äh, proua Boldirosana Itaalia senatist ja siis äh, härra äh, Benisti Jean-Jacques. aitäh tahaksin pöörata meie töörühma tähelepanu Frontexile. eriti oluline on ebaseadusliku sisserände küsimused, me peame aitama kolmandaid riike, eh, neid ebaseaduslikke sisserändajate vooge eh, paremini juhtima, me peame tagama eh, nende inimeste inimväärse nende inim-, inimeste inimväärse kohtlemise ja nende jaotamise liikmesriikide vahel. Äh, ma leian, et siin on vaja senisest paremat operatsiooni, operatsioonilist lähenemist ja ma leian, et see võiks ja peaks olema Frontexi ülesanne, eh, kellel peaks eh, vastavalt sellele olema laiendatud ja mm, ka eh, struktuur ja me peaksime ja Frontexil peaks olema võimalus täiendavate rahaliste vahendite saamise korral avada allosakondi eeskätt Vahemere piirkonnas. samuti on oluline viidata sellele, kui oluline on see, et äh, me Frontexis kõik äh, koostööd teeksime kõige, kõikides küsimustes, äh, et me ühiselt kannaksime kogu probleemi eba, illegaalse sisserände probleemistiku lahendamise küsimusi, et me kannaksime selle eest ühist vastutust, me osaleksime selles rahaliselt ja nii edasi alates kahe tuhande kaheksanda aasta oktoobrist on küll rakendatud vastavad meetmed ja kahekümne üheksandal ja kolmandal oktoobril kinnitas neid ka Euroopa Ülemkogu, kuid me peame siiski eh, viitama sellele, et seni pole Vahemere riikide eh, muredest tahetud täiel määral aru saada. me peame eh, seetõttu juhtima tähelepanu sellele, et igal juhul tuleb käivitada satelliitsüsteem, mis aitaks eh, varajas juba algstaadiumis avastada eh, ebaseaduslike sisserändajate vooge, muuhulgas Liibüast lisaks sellele meil on vaja ka seda, et toimiks informatsiooni eh, liikumine eh, nende isikute kohta, kes on sooritanud kuritegusid. enne Lambrinidist. enne härra Lambrinidist härra Benisti, kelle ma juba varem välja kuulutasin, pärast seda härra Lambrinidist. Euh, tänan, esimees ma tahtsin öelda, et et kõik peavad andma oma panuse piiriülese info liikumisse ja ka seda, et liikmesriigid peaksid automaatselt edastama riiklikke andmeid vastastikuse põhimõtte alusel ja ma räägisin konkreetsetest andmetest, näiteks DNA andmed, selleks, et oleks võimalik võrrelda seda juba äh, registreeritud andmetega aastal kaks tuhat viis äh, kehtestati Rooma programm, mis võimaldas äh, riiklikes politsei andmebaasides sisalduvate andmete edastamine kohtuvõimude esindajatele, äh, kuid seda süsteemi ei ole edasi arendanud niiviisi, et see oleks automaatne ja et see oleks kiiresti toimiv. vastavalt Rooma lepingule Äh, edastatakse informatsiooni testasüsteemi kaudu ning äh, andmevahetus on anonüümne ja ainult juhul, kui leitakse vaste teises andmebaasis, on võimalik avaldada selle isiku nime, äh, kui see vastab edastatud sõrmejälgedele või DNA-le. kui me räägime Prantsusmaa andmebaasist, FIAT-ist, siis prantslastel on võimalik saada juurdepääsu ainult nendele andmebaaside osadele, mis on ette nähtud rahvusvaheliseks teabevahetuseks. kui eh, viieteistkümnendal jaanuaril kaks tuhat viis justiitsministrid kohtusid Dresdenis, et arutada, eh, kuidas edaspidi vahetada DNA-alast infot, öeldi järgmist et e, sellega on võimalik lahendada neid tapmisi, kogu see seksuaalkuritegevused ja on parem äh, kui Euroopa Ühenduse politseijõududel oleks juurdepääs nendele andmebaasidele, näiteks Eurodaki andmebaasile, et võidelda piiriülese kuritegevusega. meil on vaja tõesti piiriülest koostööd õiguskaitseorganite vahel Euroopas ja kui e, on tagatud koordineeritud reageering, on võimalik kaitsta äh, ka asjaomaste inimeste isiku konfidentsiaalsust. Äh, kolleeg härra Lambriniidis, esse äh, Sotsialistide Demokraatide fraktsioonist ja pärast seda härra Jan Bauer aitäh, kallid kolleegid riiklikest parlamentidest, suur rõõm on teid siin näha, mitte ainult sellepärast, et kõik need küsimused, mida me Äh, täna arutame, nagu te teate, saavad ka Euroopa Parlamendi kaasotsustusküsimusteks. Nendest saavad ka küsimused, äh, mida Lissaboni lepingu järgi riiklikud parlamendid arutama hakkavad. Äh, tervitan võimalust arutada seda asja Euroopa, Kreeka parlamendi Euroopa asjade komisjoni esimehe naisega, kes on siin. Kreeka parlament peab samuti kohanema niimoodi, et nad saaksid hakkama kõige paremini, paremal võimalikul moodusel selle suurenenud infovooga, mis nendeni jõuab. julgustan äh, kõik, kõiki teid saatma oma riikidesse sõnumit, et äh, teie parlamendid peavad äh, üha rohkem tegema hakkama tulevikus. meie käes on uus instrument äh,, ja kui me sellega korralikult ei tegele, siis see võib muutuda täiesti kasutuks. me peame ühiselt ja demokraatlikult neid probleeme nüüd lahendama hakkama. teine sõnum, mida tahan saata, puudutab internetti. tundub, et sellest on saamas uus lahinguväli lähiaastatel, mis puudutab põhiõigusi versus julgeolekut. see tähendab seda, et kõik politsei, valitsused, eraettevõtted, kurjategijad tahavad saada võimalikult palju ligipääsu isikuandmetele ja interneti kaudu on neil selleks ka võimalus, nii et küsimus äh, on, kuidas me tegeleme interneti kui sellise instrumendiga, mis nii edendab rohkem kui ükskõik, kõik milline teine instrument edendab inimeste põhiõigusi, äh, mõttevabadus, väljendusvabadus, äh, kogunemisvabadus ja nii edasi, samal ajal on see aga ka kõige tõenäolisem instrument, mida peaks kontrollima selleks, et tulevikus kurjategijaid kinni püüda. Äh, parlament ja nõukogu, äh, Euroopa Nõukogu äh, paar nädalat tagasi saavutasid kokkuleppe nii-öelda telekomi paketi osas, mida teha siis, kui äh, Äh, õiguste kaitse nimel äh, otsustatakse kellegi ligipääs internetile ära keelata. leidsime, et ligipääs internetile peaks olema põhiõigus, äh, seetõttu sellised karistused, mis oleksid sellega seotud, ei tohi, selliseid karistusi ei tohi kohandada e, ilma, et oleks eelnev menetlus, kaasa arvatud siis kohtumenetlus, mis selle asja üle vaataks Need ja sarnased küsimused äh, on juba jõudmas riiklike parlamenti ette, ette ja tahtsin seda ka rõhutada. Äh, ja lisaks äh, härra esimees, sooviksin veel öelda, et mõtleksite asjadele niimoodi, üheski riigis ei ole politseil õigust avada ühtegi kirja, mida me saadame posti kaudu selleks, et nad saaksid lugeda ja äh, otsustada, kas midagi, mida ma olen näiteks Carlos Keilile kirjutanud äh,, sisaldab sõnu, mis võiksid viidata sellele, et ma olen terrorist äh,. tunduvalt lihtsam on aga kontrollida, mis on kirjas emailides kui me ei luba politseil ega erevõtetel avada postkontoris meie kirju, siis äh, peaksime me ka väga ettevaatlikult suhtuma sellesse, kas me lubame lihtsalt sellepärast, et selline tehnoloogia on olemas, politseil ja eraettevõtetel meie erakirju e, e-kirju lugeda. selliste asjade üle tihtipeale ei mõelda. veel kaks väga kiiret punkti. esiteks ränne. paljud neist Euroopa Parlamendis leiavad, et on vähemalt kolm, võib-olla ka rohkem valdkonda, kus saab teha koostööd riiklike valitsuste, parlamentide ja Euroopa Parlamendi vahel Euroopa seadusandluse väljakujundamisel. esiteks äh, sisserändajate integratsioon. see on selline küsimus, mida enamik äh, aega peetakse kohalikuks küsimuseks, äh, aga kui integratsioon läbi kukub, siis on Euroopa tagajärjed sellele läbikukkumisele tihtipeale väga intensiivsed. klassikaline näide sellest, kuidas see ka välispoliitikaga seotud on, Lissaboni lepingu debatt sellistes riikides nagu Holland ja Prantsusmaa ei keskendunud niivõrd palju Lissaboni lepingule, vaid äh, küsimus oli, kas Türgi peaks saama Euroopa Liidu liikmeks või mitte. seda ei arutatud aga ka sellest küljest, et kas uus riik peaks liituma või mitte, vaid äh, sellest, äh, vaatenurgast, et meie ühiskonnas on juba väga palju moslemeid, keda me ei ole suutnud korralikult integreerida. minu arvates oli see äärmiselt ebaõige, aga asjad niimoodi aset leidsid. integratsioon on äärmiselt oluline küsimus Euroopa jaoks, Euroopa peaks saama seda rahastada ja siin strateegiat kujundada koostöös riiklike parlamentidega. meil pole mõtet siin öelda, et meil on igasuguseid häid ja halbu praktikaid, läbikukkunud praktikaid, edukaid praktikaid, kui me samas koostööd ei tee ja omavahel neid asju ei arutaks Äh, teiseks kohustuslik solidaarsus nende riikidega, kus, kuhu sisserändevoolud on kõige suuremad. see on ka samuti Euroopa Parlamendi jaoks oluline küsimus on riigid, kus geograafilistel põhjustel äh, saabub kõige rohkem sisserändajaid, nii seaduslikke kui ebaseaduslikke. Äh, näiteks Malta on siit klassikaline näide või Küpros või Kreeka või Itaalia, Prantsusmaa, ka Hispaania mõningal juhul. Need on sellised riigid, kuhu jõuab kõige suurem voog, aga enamik ülejäänud Euroopat äh, arvab, et see ei ole nende probleem. tegelikult on tegemist meie kõigi probleemiga, me ei, oluline ei ole mitte ainult piirikontroll, solidaarsus politsei mõttes, vaid solidaarsus peab olema ka humaanses, äh, humanitaar mõttes, et kõigil nendel inimestel oleks võimalus äh, meie ühiskondadesse siseneda, kui nad seda sa-, teha saavad, või siis tagasi pöörduda oma koju, kui nad seda teha ei saa. ja viimane punkt, terrorismivastane võitlus ma ei ole näinud neid muudatusettepanekuid, mida Euroopa Nõukogu on äh, välja pakkunud, aga kindlasti tahaksin neid näha. aga siin öeldakse, et kui äh, me mingisuguseid uusi terrorismivastase võitluse meetmeid äh, rakendama hakkama, siis äh, peame äh, nägema, kas juba olemasolevaid meetmeid rakendatakse ja kas nad on tõhusad ja me ei peaks neid uusi meetmeid sisse viima selle alusel, ainult selle alusel, kas me sellega saame selle paha kinni püüda või mitte, vaid me peame hindama ka, kuidas on selle põhiõiguste mõju. täna on meil Brummi leping, WIS, Schengen kaks, PNR-i leping Ameerika Ühendriikidega ja võima-, diskussioon ka võimalikust arut-, sellest sõlmimisest Euroopas, Eurodax, SWIFT, pangaandmete Äh, vahetamine, need on ainult äh, mõned äh, meetmed, mis on juba olemas või mida ei ole, sest mõned liikmesriigid ei ole seda rakendama hakanud. peame hindama, kui tõhusad need asjad on, enne kui me hakkame uutest meetmetest rääkima. selleks, et me saaksime kavandada terrorismi vastu võitluse, kuritegevuse vastase võitluse poliitikat mõistlikult, Äh, meil ei saa olla niimoodi, et kurjategijad muudkui liiguvad ringi, me ei suuda seda kuidagi kontrollima, aga me peame kindlustama ka selle, et see, mis meil juba olemas on, oleks tõhus ja ka proportsionaalne ja kohane, sest äh, äh, kui seda ei tehta, siis edasised sammud võivad olla juba sellised, et põhiõiguseid rikutakse, aga kurjategijaid kinni ei püüta selline positiivne diskrimineerimine kõneaja jaotamisel on äärmiselt meeldiv ja ma näen, et te olete täielikult ära kasutanud seda võimalust härra Labrinides, aga järgmiseks Jan Bauer Tšehhi Vabariigi Parlamendist ja siis eh, Tolli Tabani Soomest. Vážený pane předsedo, velice rád využívám vaší výzvy upřímné otevřené. Härra esimees, mul on väga hea meel, et mul on võimalus siin oma arvamust avaldada kõigepealt paar märkust. ma kuulasin juba eelkõnelejaid väga tähelepanelikult ja ka loomulikult seda, mida öeldi täiskogul ja see, mida siin pidevalt rõhutatakse, on õigus. õigus öö, inimõigused, laste õigused, pagulaste õigused, kuid me pole veel siiani rääkinud kohustustest on ju kord nii, et ükski ühiskond ei saa olla edukas ilma, et ta ei peaks kinni põhiõigustest. see tähendab aga seda, et tagada tuleb nii õigusi, kuid samas tuleb kanda ka kohustusi nende õiguste tagamise nimel. mina olen pool oma elust äh, elanud totalitaarse režiimi tingimustes ja ma tean, Äh, millised olid meie lähtekriteeriumid, kui me hakkasime demokraatiat üles ehitama, meil oli kindel ettekujutus sellest, milline peab demokraatia välja nägema ja meie jaoks oli olla vastu võetud Euroopasse väga oluline, meie jaoks tähendas ka seda, et meil avanesid uued võimalused, samas aga ka meil endal avanes võimalus oma äh, panus anda Euroopa väärtuste tagamisse. tahaksin seetõttu rõhutada, et me peaksime tegema kõik selleks, et mitte kujuneda suletud klubiks, suletud ühiskonnaks, me peame silmas pidades Lissaboni strateegiat ja kõike seda, mida poliitikud meelsasti teeksid loomulikult esitame endale vahel väga kõrgeid nõudmisi, vahel tundub, et meil peaks olema vähemalt kaks eelarvet, et kõiki oma soove ja ambitsioone ellu viia, kuid ma leian, et me ei tohi muutuda suletud ühiskonnaks. on eriti oluline, et meie teavevahetus liikuks, et kogu, kõik infosüsteemid toimiksid, toimiksid muuhulgas ka äh, kurjategijate andmebaaside osas, et äh, me saaksime tõepoolest teha sisulist koostööd, teha seda äh, põhjalikumalt kui kunagi varem. järgmine oli Tabanis Soomest ja seejärel proua Galang Belgiast. tänan, esimees, kui ma võtsin sõna täiskogul, ma rõhutasin, kui tähtis on harmoneeritud varjupaigapoliitika. ja me peame nüüd kokku leppima, mida see meie jaoks tähendab ilmselgelt selleks on vaja head piirikontrolli, järelevalvet piiridel ja see on Frontexi ülesanne. me peame seetõttu tugevdama Frontexit, suurendama Frontexi rolli, kuid me ei saa eeldada, et Frontex teeb kõik meie eest ära ja meil on probleeme varjupaiga taotlejatega, kes on seotud organiseeritud kurjategijatega. Äh, organiseeritud kurjategijad äh, veavad neid inimesi, küsivad neilt suuri summasid riiki sisseveo eest, näiteks pimeduse varjus. ja Äh, varjupaiga taotluste läbivaatamine on väga oluline inimõiguste seisukohalt. me ei soovi, et nendest inimesteks kujuneks Euroopa riikides äh, ebaseaduslik tööjõud. selleks on vaja meil ühispoliitikat, ühesuguseid menetlusi varjupaiga taotluste läbivaatamiseks. esimees rääkides politseist, siis äh, mulle tundub, et Stockholmi programm on selle koha peal hästi koostatud. meil on vaja õiget strateegiat selleks, et äh, tegeleda varjupaiga taotlejatega, et selleks on meil vaja õiget tööhõivestrateegiat ja me peame kasutama ka uusi võtteid ja uut tehnoloogiat selleks, et tagada meie kodanike julgeolek. me vajame rohkem ja paremat koostööd Euroopa riikide politseijõudude vahel. Soomel on selles küsimuses mõningaid mõtteid ja me oleme välja pakkunud ka projektid eesistujariigiga äh, politsei ja tollikoostöö edendamiseks ja samuti on oluline äh, õigesti hinnata ka organiseeritud kuritegevusega seotud ohtusid ning kuidas nende ohtudega tegeleda ja me peame edendama ka piirkondlikku koostööd naaberriikidega, nagu näiteks Venemaa. järgmisena proua Jacqueline Gallan Belgia saadikute kojast ja tema järel härra Kristof Haagen. suur tänu, esimees ma tahaksin lühidalt käsitleda kolme küsimust äh, seoses Euroopa politsei koostööga. me oleme rääkinud pikalt politsei koostööst naaberriikidega, kuid me peaksime eelkõige tõhustama politsei koostööd Euroopa Liidu siseselt. mina olen Belgia parlamendi esindaja, meil on pikk piir, ühispiir Prantsusmaaga ja mulle tundub, et me peaksime tugevdama politsei koostööd kahe riigi vahel selleks, et võidelda narkokaubanduse organiseeritud jõukude vastu. ja teinekord mulle tundub, et et meil ei ole piisavalt vahendeid selleks, et tegeleda nende probleemidega Euroopa Liidu sees. varjupaigapoliitikast rääkides on mul kaks mõtet. üks asi, millest mul on raske aru saada, on see, et meil on ka poliitilisi pagulasi Euroopa riikidest Äh, osades Belgia omavalitsustest on selliseid pagulasi, näiteks Bulgaariast, Rumeeniast, kes taotlevad varjupaika ja see tundub kummaline, kuna need kaks riiki on Euroopa Liidu liikmesriigid. varjupaigapoliitikast rääkides me peame mõtlema ka majanduspagulastele, eriti Ida-Euroopa riikidest. mis puudutab Belgiat, siis tundub Äh, minu erakonnale ja mina esindan liberaale, et tuleb tegeleda ka majanduspagulastega tõsisemalt, eriti nendel kutsealadel, kus on tööjõupuudus. ja me peaksime rohkem pöörama tähelepanu nendele kutsealadele, kus meil on tööjõupuudus ja kus me ootaksime idaeurooplasi nende äh, vakantside täitmiseks. Äh, see on mulle südamelähedane küsimus, ma osalesin vastavasisulisel konverentsil Prantsusmaa eesistumise ajal ja selle küsimusega tegeleb ka Prantsusmaa, äh, kes soovib edendada majandusrännet selleks, et äh, täita ähm, töökohti mõningatel kutsealadel. ja järgmisena härra Kristof Haagen Austria parlamendist ja tema järel härra Šuf Belgiast, kes on viimane kõnesoovija minu nimekirjas, välja arvatud juhul, kui keegi veel soovib sõna võtta ja soovib, et tema nimi kirja pandakse, siis kui mitte, siis ma sellega tõmban joone alla. kui te soovite sõna võtta, siis palun andke märku. härra Haagen. härra president, daamid ja härrad. politseivaheline koostöö Euroopas on minu arvates erakordselt oluline küsimus. eeskätt just piiriülene koostöö, Austria läheb siin teist teed. me oleme juba ammu edendanud praktikat, et arendame koostööd oma naaberriikidega, muuhulgas kahe tuhande kaheksanda aasta Euroopa jalgpalli meistrivõistluste raames, selle ettevalmistuste raames me öö, põrkusime aga kokku sellega, et väga sageli polnud selline koostöö võimalik. selles osas otsustab äh, Austria parlament äh, sel nädalal seda, mis annab äh, Austria politseile suuremaid õigusi niisuguse koostöö edendamiseks. see on esimene samm ja minu arvates on väga oluline et äh, Euroopa Parlament ei jääks siin pealtvaatajaks, vaid et äh, kõik Euroopa äh, Liidu liikmesriigid looksid oma politseile võimaluse niisuguse koostöö edendamiseks ja annaksid nendele politseiorganitele tõepoolest ka võimaluse ja õiguse seda tööd teha. minu jaoks on murettekitav Schengeni infosüsteem kaks minu meelest on väga oluline, et andmevahetus tõepoolest aset leiaks. ma näen, et kell on juba üsna palju, ei tahaks väga põhjalikult peatuda, kuid minu jaoks on sellega seonduvalt oluline ka kogu äh, rände temaatika. siin viidati sellele, et näiteks Itaalia või Kreeka kannatavad sel ajal võib-olla rohkem kui teised või kannavad suuremat koormust kui teised Euroopa riigid kuid meil näiteks Austrias on juba täna kaheksakümmend tuhat ähm, varjupaiga taotlejat ja minu arvates oleks väga oluline, et me erinevaid Euroopa liikmesriikides vähendaksime nende rände, rändlusest tulenevat koormust. kolmandaks tahaksin toetada täna siin juba kõlanud mõtet, et me peame toetama Euroopa äh, Liidu välispiiridel äh, olevaid liikmesriike ja ma arvan, et Frontex peaks saama selleks täiendavaid rahalisi vahendeid, et neid riike toetada, seda enam, et tegemist on paljuski uute Euroopa Liidu liikmesriikidega, kellel puuduvad ka majanduslikud võimalused äh, Eh, kõiki neid välispiire niimoodi tagada nagu vaja ja seetõttu oleks nende rahaline toetus, eh, rahalised vahendid nendele riikidele tõepoolest olulised selleks, et Frontex saaks tõepoolest välispiiridel tegusalt toimida, aitäh! My... aitäh, viimane kõneleja minu nimekirjas on härra Bertšups Belgia esindajate kojast, annan teile nüüd sõna aitäh, kallid kolleegid, me ei tohiks äh, unustada, et mis puudutab ebaseaduslikku rändeprobleemi, on väga palju inimesi teistest ühiskondadest, kes meie kontinendile saabuvad, need on tihtipeale väga andekad inimesed, tugevate kätega äh,, targad, nad on äh, kaotsi läinud oma riigile, me oleme nii-öelda varastamas nende inimpotentsiaali ja seda me ju teha ei soovi. loomulikult on nendel inimestel äh, õigus oma õiguste kaitsele, aga me siin peaksime Euroopas äh, mõtlema selle üle, kuidas paremini, turvaliselt inimesi tagasi koju saata, näiteks äh, äh andes ka nende lähteriikidele rohkem arenguabi, sellistele riikidele, mis on äh, konfliktipiirkonnad. räägin siin ebaseaduslikest sisserändajatest, need on inimesed, kellel on head kavatsused, aga ärgem unustage, et Euroopa ei ole kunagi olnud rändekontinent. on inimesed, kes tõesti on heade kavatsustega siia saabunud, aga samas on ka inimesed, kes näiteks äh, on üritanud äh, tuumasaladusi endisest Nõukogude Liidust välja smugeldada, et keegi saaks ehitada äh, tuumapomme. me peame selliste asjadega igal juhul võitlema. peame võitlema inimeste vastu, kes inimkaubandusega tegelevad, inimeste vastu, kellel ei ole äh, õiglased kavatsused. Äh, Euroopa Liit saab olla nii-öelda põhiõiguste garanteerimisel liikmesriikide jaoks selline keskus, mõningaid õigusi on Euroopa Liidus keeruline kaitsta, liikmesriikides ei ole kerge seda kindlustada. meil on vaja inimlikku Euroopa Liitu, aga sellist, mis oleks ka pädev ja jõuline, et seda austatakse, ainuke võimalus selleks on aga see, et meil on turvalised välispiirid Europolil ja Eurojustil koostöös liikmesriikidega on siin oluline roll mängida. tean, et kõik see on äärmiselt tundlik kõik, aga minu arust oleks meil vaja pikas perspektiivis konkreetsemat Euroopa julgeolekusüsteemi, jah, liikmesriikide suveräänsus on siin oluline, aga kui me vaatame, millised on ohud väljastpoolt, siis ehk peaksime paika panema Euroopa julgeolekusüsteemi me loomulikult ei peaks siin hakkama Euroopa-üleselt inimesi, inimeste seirega tegelema, liikmesriigid saavad selliste asjadega äh, tegeleda, meil on vaja kindlustada äh, inimestele ka põhiõigused ja vabadused, millest me väga hoolime, see on meie töö siin ka täna. aitäh, sellega oleme jõudnud kõnelejate nimekirja lõpule. soovin teid kõiki tänada selle eest, et te osalesite, leian, et meie arvamuste vahetusest on ilmselgelt välja tulnud, et mitte ainult ei ole Euroopa julgeolekustrateegia teema väga lai ja komplitseeritud, aga siin on ka rida erinevaid poliitilisi äh, vaatenurki samale küsimusele, millega saangi anda sõna meie raportöörile, proua Carmen Hermosin Bonole, kes ehk saab teha nii-öelda esimese katse selleks, et siit mingid järeldused leida, pärast seda lõppjäreldusteks sõna minu kolleegile ja kaasesimehele proua Inger Davidsonile. suur aitäh! nüüd pole küll tõepoolest lihtne ülesanne seda kõike kokku võtta. võttis ju umbes kakskümmend inimest sõna ja kõik olid väga konstruktiivsed oma sõnavõttudes, tegid väga palju huvitavaid uusi ettepanekuid, esitasid terve rida uusi ideid Mm, kui ma nüüd tõesti teeksin katse äh, et arutelu kokku võtta, siis ma tahaksin öelda, et kui me räägime täna hinnangust Stockholmi äh, programmile, siis see hinnang on positiivne. enamik kõnelejaid äh, viitasid sellele ja seovad loomulikult suuri ootusi seoses Lissaboni lepingu jõustumisega ma arvan, et äh, Stockholmi programm on kindlasti äh, programm, mis annab äh, Euroopa vabaduse, turvalisuse, õiguse ruumile lisandväärtuse. on samas aga väga oluline, et me kontrolliksime, mil määral tõepoolest kehtivad poliitikad, muuhulgas vabaduse, turvalisuse, õigusruumi tagamise osas, eh, täidavad neid kõrgeid eh, eesmärke, mille oleme endale püstitanud, sest need eesmärgid on tõepoolest väga ambitsioonikad ja loomulikult lähtudes püstitatud eesmärkidest tuleb kujundada ka meie tee nende saavutamiseni. üks teema muidugi läbis kõiki sõnavõtjaid, see on koostöö, koostöö liikmesriikide vahel, mm, koostöö parlamentide vahel, uute instrumentide väljatöötamine, e, Stockholmi programmi raames pärast seda, kui on jõustunud Lissaboni leping konkreetselt oli teema ka sisseränne, seaduslik, ebaseaduslik sisseränne ja pagulaste õigused. minu koduriigis paar päeva tagasi me võtsime vastu uue pagulusõigust puudutava seaduse, mis rakendab siseriiklikus õiguses Euroopa Liidu vastavad dokumendid ja ma arvan, et see, see hakkab kehtima ka teistes Euroopa Liidu liikmesriikides, sellepärast et Euroopa Liidu liikmesriikidel peab olema ühine lähenemine selle küsimuse lahendamiseks. samas rõhutasid väga paljud tänased kõnelejad selle, seda, et me puutume silmi, puutume kokku väga palju ka kuritegelike elementidega kuid oli ka teema, mis millele e, viitasid väga paljud kõnelejad, see oli nimelt tasakaalu saavutamine kollektiivse julgeoleku ja indiviidi õiguste vahel loomulikult on oluline, et indiviidu õigused oleksid tagatud ja härra Kõlja võttis selle väga hästi kokku, sest et ta ütles selgelt, ei ole turvalisust eh, ilma eh, õigusteta, ei ole vabadust ilma turvalisust, turvalisuseta ja selle, see härra Kõlja välja öeldud mõte mm, väljendab täpselt seda, mille poole me peame püüdlema see on loomulikult äh, võimalik äh, tingimustes, kus me kaitseme äh, indiviidi põhiõigusi. suur aitäh! Tack så mycket. Så kort tid. Ingen mikrofon på. Okej, okay. okay. nu. Eh, ja, jag tycker att eh, madame jah, ma arvan, et see kokkuvõte oli suurepärane, arvestades seda, kui vähe tal aega oli selle läbimõtlemiseks. ma arvan, et minu seisukoht selles küsimuses on sarnane. minu arvates Stockholmi programm on käivitunud positiivses võtmes, kuid samas ma usun, et me peame seda tugevdama, vähemalt selline on inimeste soov olnud ja on vaja ka põhjalikumalt hinnata erinevaid aspekte võrreldes Haagi programmiga, kus ka kehtestati mitmeid asju, kuid seire jäi nõrgaks. ma samuti panin tähele, et sõnavõtjad rääkisid sellest, et politseikoostöö edasiande arendamine on hea, räägiti ühisuuringutest, infovahetusest selleks on võimalik, et selleks, et tõhustada kuritegude vastast võitlust. Äh, kui räägite varjupaigapoliitikast, siis toodi välja mõlemad aspektid, äh, ühelt poolt riikidevaheline solidaarsus, kohustuste jagamine, me ei peaks seda nimetama koorma jagamiseks, vaid kohustuste, ülesannete oma vahelisest jagamisest ja samuti ka inimestevahelisest solidaarsusest räägiti äh, ja räägiti inimestest, kes asuvad rändeteele ja et sageli on neil on tõsised põhjused koduriigist lahkumiseks ja seda tuleb arvestada. loomulikult äh, samuti on meil vaja rohkem ühisreegleid ja näiteks Rootsi on vastu võtnud väga palju varjupaiga taotlejaid proportsionaalselt Rootsi rahvastiku suhtes, kuid me tunneme selle uhkust samas on oluline saavutada õige tasakaal kuritegevusvastase võitluse ja äh, inimeste äh, kaitse vahel, eriti kui me räägime uue tehnoloogia kasutamisest. ja meie parlamendiliikmetena peame tagama selle tasakaalu. ja sellega ma tahaksin tänada teid meie poolt äh, meil oli väga huvitav mõttevahetus ja ma tänan kõiki, kes osalesid selles arutelus. ja kui me homme taas äh, plenaaris kokku saame, siis raportöör suudab veelgi paremini esitada meiepoolsed kokkuvõtted. tänan!